teada, et härra Soran Taaler on loobunud oma kohast Euroopa Parlamendis alates kahekümne esimesest äh, märtsist kaks tuhat üksteist vastavalt kodukorra artiklile neli lõige üks ja lõige kolm võtab parlament äh, selle teabe teatavaks ja teatab, et see ametikoht on vaba alates äh, mainitud kuupäevast proua Katrin Suli on loobunud oma kohast Euroopa Parlamendis alates kahekümne neljandast märtsist kaks tuhat üksteist. vastavalt kodukorra artiklile neli lõigetele üks ja kaks võtab parlament selle teabe teadmiseks ja teatab, et äh, parlamendis on see koht nüüd vaba alates käesolevast kuupäevast pädevad Prantsuse ametkonnad on mulle teada andnud, et proua Katrin Sulli on asendatud härra Brice Ortefeuga alates äh, kahekümne neljandast märtsist kaks tuhat üksteist. ma usun, et härra Ortefeu on meie hulgas. kas te olete siin saalis? tundub, et ta ei ole siin. lugupeetud äh, daamid ja härrad, üks hetk oodake nüüd, ma pean kõigepealt lõpetama oma teadaanded, ütleb härra president. lähtuvalt äh, kodukorra artiklist kolm lõikest kaks on äh, härra Ortefeu äh, õigus osaleda Euroopa Parlamendi töödes äh, eeldusel, et ta on allkirjastanud kirjaliku deklaratsiooni, kus öeldakse, et tal ei ole sellist ametikohta, mis oleks vastuolus härra Ortefeu parlamendiliikmeks olemisega, härra Konvendit. lugupeetud president, te teate sama hästi nagu minagi, et on seotud äh, õiguslikult kahtluse alla härra Brice Ortefeu äh, pädevust parlamendisaadikuks saada, ma leian, et on natukene äh, pettumust valmistav, et Prantsuse valitsus ei ole ära oodanud, et äh, enne kontrollitakse asi üle, härra Ortef äh, ei ole nõustunud ja ei ole osalenud äh, ka Strasbourgi avaistungil. ta ei saa praegu asendada seda isikut, keda ta soovib asendada ja sel põhjusel ma pöördun Euroopa Rahvapartei poole, kes tahab alati väga õiguspäraselt käituda, ootaks ära, et enne võetaks vastu õiguslikku otsust selle kohta, kas härra Ortefeu võib siin äh, töös osaleda või mitte, vastasel juhul on tegemist täieliku õigusliku skandaaliga. suur aitäh, härra Odi, palun, samal teemal. Notre collègue meie kolleeg Konbendit, kes on kohelnud presidenti ja peaministrit äh, diktaatorina, äh, ei äh, anna mitte esimest korda märku sellest, et ta demokraatiast kinni peab. Resort on valitud Euroopa Parlamendi esi-, saadikuks juunis kaks tuhat üksteist. see on vaieldamatu Prantsuse seaduses on täpsustatud, et toona ta oli siseminister äh, ja Prantsuse seadus täpsustab selle kohta, et ministrina ja Euroopa Parlamenti valitud isikuna äh, kui ta lahkub valitsusest, siis saab tagasi oma koha parlamendis. saalist, tal ei olnud seda kohta, selles probleem ongi, härra Konbandit. Brice Hortefeux a été élu härra Udi, Priis Ortefeu valiti Euroopa Parlamendi saadikuks, kas te olete nõus sellega? pöördub härra Udi härra konventite poole. daamid ja härrad on vaieldamatu, härra Udi, on äh, vaieldamatu seda lepingute põhjal ja seaduse kohaselt, et liikmesriikidel on õigus nimetada saadikud ja valitud isikud ning äh, Prantsuse valitsus äh, täiesti õiguspäraselt tegi ettepaneku ta nimetada siia koota. see, mis te äsja ütlesite, on täiesti vastuvõetamatu, härra Kompendil. aitäh, mul on veel kaks teadaannet Äh, kaks muud sõnavõtusoovi, vabandust, ning äh, sõna saavad need kaks isikut ja seejärel on arutelu lõppenud äh, härra esimees Tool. jah, ma tahtsin lihtsalt ütelda oma sõbrale konvenditele, et selleks, et saaks äh, üks ametikoht kahtluse alla seada, tuleb esmalt äh, see ettepanek teha, kedagi nimetada sellele ametikohale, vastasel juhul ei saa asja käsitleda. nii et enne, kui te sõna võtate, siis tuleks ikkagi järgi mõtelda härra Kompendit, äh, sina palud, äh, et ma õigusest kinni peaksin, ma olen alati seda teinud, las nüüd äh, õiguskomisjon langetab oma otsuse, ta saab oma otsuse aga vastu võtta alles siis, kui ametisse nimetamise ettepanek on tehtud. kui see ettepanek ei ole õiguspärane, siis juriidi-, õigusasjade komisjon meil seda ka ütleb, nii et palun mõtelgem enne järgi, kui hakkame tegutsema suur aitäh, proua Kular! lugupeetud äh, president, ma olen täiesti nõus sellega, et tuleb ära oodata ennem õiguskomisjoni äh, otsuse tulemusi, aga tahaksin siiski ütelda, meie koduriigis äärmuslased on äh, esile kerkimas ja seda kindlasti seetõttu, et osa poliitilisest klassist leiab, et mandaadid ja ametikohad on tema kätes ning Prantsusmaalt oodatakse natukene enamat, aga eriti, mis puudutab parlamenti, mis, mille asukohaks on Strasbourg. Eh, suur aitäh, daamid ja härrad. ma sooviksin eh, pöörduda nüüd tagasi selle dokumendi juurde, mida ette lugesin, niikaua kuni ei ole kindlaks tehtud, äh, kas äh, isik äh, vastab nõuetele või kui ei ole kohtuotsust selle vastu, härra Prissortefe töötab Euroopa Parlamendis ja selle üksustes, nii et kontrollimismehhanism on ette nähtud. nüüd aga läheme edasi meie töökorraga. me peame vastu võtma tänase päevakorra ja ka homse. viimane Äh, päevakorra eelnõu võeti vastu kümnendal märtsil esimesel konverentsil äh, sada kolmkümmend, see on teile ka laiali saadetud ja pärast äh, põhjalikke arutelusid poliit-, fraktsioonidega on tehtud ettepanek ja kokku lepitud järgmine